kolmkümmend. Läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt, Veronique de Kaiseri raport Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine. proua de Kaiser, teil on neljaks minutiks sõna. suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt tänada ühtlasi neid kolleege, kes minuga koostööd tegid, variraportööre, kes on teinud koostööd ähm, selle raporti puhul, aga ka teiste komisjonide liikmeid ma tahaksin tänada, kõiki neid, kes on esitanud arvamusi omalt poolt, eriti Ahvet. Sudaan äh, on viimane Aafrika riik, Lõuna-Sudaan, kes saavutas iseseisvuse. möödunud on jaanuaris kolm aastat kus äh, rahvahääletusel äh, siis iseseisvuse otsus vastu võeti ja juulis kaks tuhat üksteist, juulis kaks tuhat üksteist, üheksandal juulil täpsemalt kuulutati välja siis Lõuna-Sudaani äh, iseseisvus ja ÜRO järgmisel päeval võttis nad ka liikmeks. ÜRO liikmeks saamine ei ole sugugi juhuslik, et see toimus nii kiiresti sellepärast et seda iseseisvust toetas kogu rahvusvaheline üldsus pärast 2005. aastal äh, sõlmitud üldist rahukokkulepet mis äh, pani siis lõpuks äh, lõpu lõpmatuna tunduvale kodusõjale olukord on nüüd siis selline ja maailmakaardil on uus riik loomulikult on tegemist haavatava riigiga, aga nendel on suured naftavarud, kuid mitte midagi muud neil ei ole. naftavarud äh, annavad üheksakümmend protsenti nende, äh, nende vahenditest, aga nendel on väga rasked äh, suhted loomulikult oma naabri Sudaaniga suhted ei ole loomulikult lihtsad, sellepärast et nad ju neist lahku lõid. kolm aastat oleme me näinud seda, et pinged riikide, riikide vahel suurenevad, me oleme näinud, et naftavood on peatatud, see eh, karistab eh, kord ühte, kord teist riiki ja rahvusvaheline üldsus, ÜRO, Ühendriigid, Troika, Troikasse kuulub siis USA, Ühendkuningriik ja Norra on loonud äh, foorumeid näiteks nagu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Washingtonis selleks, et aidata Lõuna-Sudaani äh, ja et vältida seda, et nad äh, langeksid pankrotti ja satuksid sellega kaasnevatesse raskutesse selles riigis ei lähe praegu väga hästi, viiskümmend protsenti inimestest elab äh, vaesuse piirist allpool, iseseisvus, nagu ma ütlesin, ähm, nafta osas on, äh, ei ole saavutatud, nafta on ainus sissetulekuallikas, Cotonou kokkuleppele ei ole veel alla kirjutatud ja sellepärast on raske ka Euroopa Liidul raske aidata, korruptsioon võtab järjest rohkem võimust mul ei ole küll täpseid äh, näitajaid, kuid äh, on kujunemas suisa epideemiliseks, ei ole sotsiaalkindlustust, äh, laste surevus ja, ja emade surevus on maailmas kõige kõrgemal tasandil nelikümmend protsenti noortest naistest, noortest lastest ähm, pannakse mehele kümne neljateistkümne aastaste vahesel vahel tüdrukud kooli ei jõua kohtuvälised mõistmised, vägistamised, tagakiusamised, näiteks äh, ajakirjanike või inimõiguste eest äh, ähm, ähm, eest võitlejad pannakse lihtsalt vangi ja keeleprobleem on ka erinevad, kuuskümmend erinevat hõimukeelt on kasutusel ja inimesed ei saa lihtsalt teineteisest aru aga tegelikult, kui see äh, riik ei suuda jääda vee peale, siis terve Somaali poolsaar, seal asuv stabiilsus satub ohtu nüüd meie soovitus siin raportis, meie toetame head äh, valitsemistava kasutusele võtme, me nõuame inimõiguste kaitsmist ja nii edasi, äh, paragrahvid üheksa ja üksteist Äh, rõhutavad äh, äh, koostöölepingut ja rahu saavutatud. ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit on investeerinud kaheksasada kolmkümmend miljonit eurot Sudaani, tohutu rahahulk, kaheksasada kolmkümmend miljonit eurot, see on peaaegu et miljard eurot ja me ei ole siin selles saalis sugugi sellest riigist rääkinud. tegemist on riigiga, mis on teel demokraatia suunas, me peame neid aitama, aga to-, toetama seda, et oleks rohkem võimalusi hariduseks, infrastruktuur taastatakse, hea valitsemistava, me oleme su-, Lõuna-Sudaani sõbrad, kuid me tahame nad kindlalt suunata hea valitsemistava teele, et nad ja praeguses äh, korruptsiooni valitsemise olukorras on see võimatu. suur tänu. suur tänu, proua de Kaiser, järgmisena saab sõna kolleeg Stier. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin äh, tänada proua raportööri tehtud töö eest selle raporti kallal mina olen äh, väliskomisjoni liige ja tahaksin rõhutada omalt poolt äh, seda, kui oluline on välisteenistuse roll, Euroopa Liidu välisteenistuse roll parimat, paremate suhete väljaarendamisel Lõuna ja äh, Sudaani vahel, Lõuna-Sudaani ja Sudaani vahel üle. üle kaheksakümne protsendi Lõuna-Sudaani majanduses sõltub naftast ja ka naftat saab äh, transportida eksklusiivselt ainult naftajuhtmete läbi, mis on äh, tõmmatud äh, läbi Põhja-Sudaani. pingestunud suhted Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel on väga tõsine probleem ja Euroopa diplomaatilisel korpusel on väga oluline roll selle lahendamisel mängida suhete halvenemine nendes küsimustes toob kindlasti kaasa ka öö, äh, probleemide süvenemise teistes küsimustes, millest proua raportöör juba rääkis, suur tänu. suur tänu, äh, järgmisena härra Kelly, palun. suur tänu, proua juhataja. me oleme Lõuna-Sudaani küsimust arutanud öö, äh, ühel neljapäeva pärastlõunal kiireloomuliste heaolu äh,, inimõiguste küsimuste äh, all, see, et me sellest räägime täna siin uuesti, äh, näitab seda, et Euroopa Parlament on pühendunud äh, selle noore hapra riigi ähm, tuleviku tagamisele ja see on täiesti õigustatud, me oleme ometigi kõige suurem humanitaar- ja arenguabi andja maailmas. Lõuna-Sudaan vajab palju abi, sellel riigil on tohutu potentsiaal, aga nendel ei ole praegu kogemusi või oskusi oma potentsiaali arendada, eriti arvestades nende äh, naftavarusid ja teisi loodusvarasid, aga nendel on vaja korralikku infrastruktuuri selleks, et areneda ja sellepärast on oluline see, et meie just selle sellele panustaksimegi. niimoodi nad saavad lõpuks äh, sõltumatumaks ja elujõulisemaks ja loomulikult haridus on oluline väga kõigile, selleks et elimineerida mõned äh, varasemad äh, praktikad, näiteks naist, meeste vasta, meeste vägivald naiste vastu, mis on kestnud aastaid, suur tänu! suur tänu! nüüd on kõik kolleegid ära kuulatud ja sõna saab saab äh, kohe proua Reding. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin tunnustust avaldada proua de Kaiserile mitte ainult suurepärase raporti koostamise eest, vaid äh, suur tänu talle ka selle eest, et ta olen, et ta on enne seda raportit äh, Äh, olnud ühenduses kõikide osapooltega. meil oli äh, Lõuna-Sudaanil on tohutud võimalused, aga ka äh, palju probleeme on nende teel ees. komisjon on nõus paljude teiepoolsete soovitustega, mis on kirjas teie raportis ja see on kindlasti väga oluline tegevuskava edasiseks Euroopa Liidu tegevuseks Lõuna-Sudaanis ja piirkonnas laiemalt. praegune sotsiaalmajanduslik olukord äh, ei seisa isolatsioonis äh, selle riigi ajaloost, aga kui te vaatate seda ajalugu ja kui äh, mõistate, et äh, vaid kaheksa aasta jooksul on see riik üles ehitanud valitsusüksused, nad on oluliselt parandanud inimeste juurdepääsu haridusele ja tervishoiutoonistele, et nad on nende aastate jooksul andnud paremad võimalused väga paljudele, siis me näeme, et see, mis nad on saavutanud, on muljetavaldav. proua raportöör ütles täiesti õigesti et äh, Euroopa Liit on seda riigi ülesehitamise jõupingutust äh, rahastanud palju, see on oluline investeering. meil on äh, Lõuna-Sudaani valitsuse ja kodanikuühiskonnaga paigas väga tihedad suhted ja oma äh, rahvusvaheliste võtmepartneritega tahame elustada uue partnerluse, seda uue tehingupartnerluse alusel, mille, mille aluseks on siis omakorda vastastikune tunnustamine ja me tahaksime rõhutada ka seda, kui oluline on Cotonou kokkuleppega liitumine selleks, et ähm, panna paika äh, prognoositav ja pikaajalisem koostöö Euroopa Liiduga. Euroopa Komisjon on selgelt pühendunud naiste ja tütarlaste rollile paranemise protsessis ja arengu läbitööt-, äh, vabandust va,, ähm, ajaloo läbitööstamises. me oleme näinud seda, et süste-, süstemaatiliselt on hoitud naised ja tütarlapsed eemal sotsiaalmajanduslikust tegevusest ja ajalugu on meile õpetanud, et see on olnud suur viga ja see viga äh, juhib meie tegutsemist praegu ka Lõuna-Sudaanis. suur tänu! suur tänu, äh, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame homme kell üksteist kolmkümmend. Ora la praegu oleme me jõudnud oma järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on proua Spinbeni raportiga, mis puudutab pangandussektori väliste asutuste maksevõime taastamist ja kriisilahenduse raamistikku.